punkti, mis puudutab eilset äh, protokolli, te olete sellega tutvunud ja ma tahaksin teada, kas teil on selle kohta mingisuguseid äh, märkusi? ja tundub, äh, et kellelgi